Dear members and dear guests, good afternoon. kallid liikmed ja külalised, tere päevast yeah.! Head of secretariat is telling me that there is a hammer also for the chairman. ma saan aru, et ajutisele juhatajale on ka haamer ette nähtud, ma ei tahaks seda kasutada, aga ma kutsuksin teid siiski üles maha istuma, sest juba neli minutit tagasi pidime alustama oma koosolekuga ja ma alustaksin sellest, et äh, õnnitleksin südamest kõiki vanu liikmeid, kes tulevad tagasi Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni ja kõiki uusi parlamendiliikmeid, kes on Rahvusvahelise Kauba-, Kaubanduse Komisjoni määratud, nii et äh, õnnesoovid ja tere tulemast, see on Euroopa Parlamendi Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni avaistung, nii et tere tulemast kõikidele ja mina äh, komisjoni eelmise koosseisu aseesimehena sain ülesande olla ajutine juhataja. see on tõesti ajutine ülesanne, sellepärast et meie tänane ülesanne on valida komisjoni uus esimees ja kui esimees on valitud, siis annan loomulikult juhatamise üle talle nii et sellega ma kuulutan tänase koosoleku alanuks, ma pean teile paari asja meenutama. kallid komisjoni liikmed, kõigepealt tänase kohtumise eesmärgiks on ametlikult ainult ja ainult äh, valida komisjoni juhatus järgmiseks äh, koosseisu ajaks, äh, valides siis esimehe ja neli aseesimeest vastavalt artiklile kakssada kolmteist kodukorras ja loomulikult me valime kõigepealt komisjoni esimehe ja siis seejärel äh, komisjoni aseesimehed või aseesinaised. enne kui äh, edasi läheme, meenutaksin kõikidele liikmetele, kontrollige, kas teil on hääletuskaart kaasas, sellepärast et seda tõenäoliselt võib vaja minna. kui teil ei ole kaarti, siis palun parandage olukord koheselt nüüd on mul nimekiri äh, asendusliikmetest, sest kõik äh, täisliikmed ei saa meiega täna siin olla ja mõned asendusliikmed on samuti kohal ja nemad osalevad hääletuses, loen ette äh, hääletusel osalevad. She is substituted by Ljudas Mažlis. Ljudas Mažnis, Daniel Kasparit asendab Anni Šajerpiiri, Jüri Ännikütt asendab Joran Kervintse ja need olid siis Rahvapartei fraktsioonist ja ECR e fraktsioonist, parunes Mobereid asendab Karju-, Kiriokos Veropolust, kes on täisliige. nii et need olid nüüd, ahaa, üks oli veel, härra Schuster sotsiaaldemokraatidest asendab kolleeg Andrulakist nii et meil on viis asendusliiget, kes osalevad hääletustel, kui fraktsioonid soovivad veel asendustest teatada, mulle tundub, et vist mitte, siis saame edasi minna. Lähen teie loaka esimese päevakorrapunkti juurde ja see on Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni esimehe valimine. ja kõigepealt pean kontrollima, kas meil on kvoorum äh, meil on rohkem kui üksteist komisjoni liiget kohal, äh, nimekiri on olemas, nii et seega kvoorum on olemas. ja nüüd vastavalt äh, kodukorra reeglitele palun fraktsioonidel seada üles kolleegid, esimehe kandidaadid, proua Van Bremt mina sooviksin esitada härra Bernt Lange kandidatuuri komisjoni esimeheks. suur tänu. meil on sotsiaaldemokraatide nimel kandidaat, kolleeg Bernt Lange. kas on veel ettepanekuid kandidaatide osas? ei näe seda kõigepealt palun kandidaatilt härra Bernd Langel öelda, kas ta on nõus oma kandidaadiks seadmisega. mul on väga suur au ja olen nõus. suur tänu nõusoleku eest. pean ka küsima, kas kellelgi on eelistusi hääletuse vormi osas kirjalikke soove ei ole esitatud selles osas, aga ma pean kontrollima, komisjoni liikmete poolt. ma ei näe seda ja see tähendab seda, et tõenäoliselt saame vastavalt tavale äh, öelda, et kandidaat on vast-, valitud ühise heakskiitmise teel. Lange... nii et härra Bernd Lange, palju õnne meie valitud esimehele ja palun võtke nüüd juhatamine ise üle. So thanks a lot for this elections. suur tänu, et mind ametisse valisite. ja äh, suurepärase võimaluse eest taas juhtida selle suurepärase ja väga olulise komisjoni tööd meie kojas. ma olen veendunud, et jätkame oma tööd nagu ennegi loomulikult on meil erimeelsusi teatud küsimustes, aga oleme siiani suutnud komisjonis head koostööd teha ja kavatsen teha tõsist tööd selle nimel, et selline hea koostöö jätkuks ka tulevikus, et me saaksime mõjutada Euroopa Liidu väliskaubanduspoliitikat, et globaliseerumine oleks, toimiks paremini ja oleks õiglasem, nii et suur tänu Äh, kõikidele ja tervitaksin väga äh, selle komisjoni uusi liikmeid, kolmteist kolmekümne ühest on uued liikmed, nii et meid ootavad ees väga põnevad ajad, uued värsked ideed on väga teretulnud. nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja see on esimese aseesimehe valimine asendusliikmete nimekirja luges härra Vinkla juba ette, nii et see kehtib edasi ja foorum on samuti olemas. nii et palun nüüd üles seada kandidaadid esimese aseesimehe kohale. palun. suur tänu, äh, ECR fraktsiooni nimel tahaksin üles seada Jan Zahratilli kandidatuuri, äh, kõik Äh, liikmed, kogemusega liikmed tunnevad teda väga hästi, tal on väga palju äh, oskusteavet, ta on komisjonis pidanud äh, konstruktiivset dialoogi ja on vägagi kursis rahvusvahelise kaubanduse reeglitega. suur tänu, kas on veel kandidatuure esimese aseesimehe kohale? kui ei, siis ma küsin härra Zahradililt, kas ta on nõus kandideerima suur tänu, härra esimees, see on väga suur au võtta vastu võimalus kandideerida äh, selleks, et jätkata äh, aseesimehe tööd selles komisjonis. suur tänu, nii et meil on ainult üks kandidaat ja tema on nõus kandideerima, nii et teen ettepaneku ühise heakskiitmise teel ta ametisse valida suur tänu, härra Zahradil. Äh, soovin meile head koostööd ja palun tulge minu juurde siia. niisiis, järgmine päevakorrapunkt on teise aseesimehe valimine. ja palun seadke üles kandidaadid teise aseesimehe kohale. palun. härra esimees ma seaksin üles äh, fraktsiooni Identiteet ja demokraatia nimel äh, Maximilian Kraa ta on õppinud äh, Saksamaal õigusteadust ja on äh, saanud doktorikraadi äh, pärandiõiguse alasel ja pärand, pärandiõiguse alal ja ta on õppinud Ameerika Ühendriikides. ta on äriõiguse jurist ja on osalenud mitmete erinevate ettevõtete nõukogus erinevates Euroopa liikides Lätist Luksemburgini. tema äh, akadeemiline äh, taust äh, tähendab, et ta sobib väga hästi sellesse ametisse, ta on alati valmis arutama asju ja me seame ta üles selleks, et ta saaks teha koostööd ühistes huvides selles komisjonis. ma meenutaksin kodukorra artiklit kaks sada kolmteist, äh, mis ütleb, et juhatuse äh, koosseis peab peegeldama parlamendi poliitilist mitmekesisust. nii et teeme sellise ettepaneku ja ma usun, et see ettepanek on meie kõikide huvides. härra Hansen, suur tänu, härra esimees, äh, Rahvapartei nimel, see on üles Julia Winkleri äh, Äh, kes võiks jätkata äh, tööd aseesimehena. Te kohtusite härra Vinkleriga, tema oli ajutine juhataja. Äh, ta on väga pädev ja saaks aidata aseesimehena teie tööd komisjoni juhtimisel. kas on veel kandidaate? kui ei, siis küsin kandidaatidelt, kas nad on nõus kandideerima, kõigepealt härra Kraa olen nõus. härra Vinkler? esimees ja kolleegid, tänan teid väga kandidatuuri ülesseadmise eest, ma võtan selle võimaluse vastu. suur tänu, nii et meil on kaks kandidaati ja seetõttu toimub elektrooniline hääletus. tegemist on salajase hääletusega So my secretariat said I have to sekretäriaat ütles mulle, et ma pean korrektselt selgitama hääletusprotseduuri. nii et igal komisjoni liikmel on üks hääl, see ei ole üllatav, aga nii see käib. Äh, Rahvapartei kümme, Sotsiaaldemokraadid kaheksa, Renew Europe kuus, Rohelised neli häält, ID viis häält, ECR kolm häält, QNGL kaks häält ja äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmed kolm häält. ja on selge, et esimeses voorus äh, saame ära valida kandidaadi, kes saab antud häälte absoluutse enamuse ja enamuse arvestamisel äh, võtame arvesse ainult poolt ja vastu hääled, ehk siis erapooletud hääled arvesse ei lähe, see on erinevus äh, täiskogu istungi korraga. nii et igaühel peaks olema hääletuskaart ja on selge, kes meil on kandidaatidena üles äh, seatud ja nüüd ma pean, äh, pean andma kandidaatidele värvi. meil on roheline, valge ja punane, kes soovib millist värvi? mina võtan oma partei huvides rohelise, ütleb keegi saalist. ma pakun siis härra Kraale punast värvi ma teen kõigepealt testhääletuse. kõik võivad testida oma hääletuskaarti. testhääletus on alanud. üks liige on üle Only 38 have voted, so uh, One too many. it doesn't matter. So we have 42 members. meil on äh, neljakümne kahel liikmel hääletuskaardid ja kolmkümmend üheksa on hääletanud. ja nüüd on juba nelikümmend kolm kaardiga hääletanud kahjuks see masin ei ütle mulle, millises fraktsioonis on hääletajaid liiga palju. palun, fraktsioonid, kontrollige ise oma keskis, kellel on üks üle. kas fraktsioonid saaksid palun kontrollida, ma lugesin ette need häälte arvud mis peaks igal fraktsioonil olema, Rahvapartei kümme, teil peab olema kümme hääletajat, sotsiaaldemokraadid kaheksa, Renew Europe kuus, rohelised neli, identiteet ja demokraatia viis, ECR kolm, kuue NGL kaks ja fraktsioonilise kuuluseta liikmed kolm. So I will not vote. So now we have 41. nii, nüüd on meil nelikümmend üks häält, teist hääletus, õnnetus ja nüüd saame Äh, kõik hääletada, loomulikult äh, erapooletuks jäämine on lubatud, aga seda ei loeta. kas te võiksite palun korrata äh, värve, härra Vinkler on roheline ja härra Kra on punane. ja valge on erapooletuks jäämine. kas on selge? hääletus on alanud Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? Then the vote is closed. hääletus on lõppenud. härra Roheline on valitud. härra Vinkla, äh, palju õnne, kas te olete nõus hääletustulemusega ja suur tänu siis läheme edasi. järgmise päevakorrapunkti juurde, see on siis kolmanda aseesimehe valimine. kas keegi äh, soovib kandidaate üles seada? härra Hansen, palun. rahvapartei nimel seaksin üles Anna-Michelle Assimov. Makopulu äh, INTA komisjoni äh, kolmandaks aseesimeheks. ta ei saa ise täna kahjuks siin olla, aga ma loen tema poolt äh, ette avalduse, austatud liikmed, kõigepealt võtke vastu minu siirad vabandused selle eest, et ma ei saa täna siin olla seoses Kreeka valimistega Äh, ma tahaksin olla teie ees äh, kandidaadina, mul oleks väga hea meel, kui toetaksite minu äh, pädevust, et saaksin töötada selle komisjoni aseesimehena rahvus, parlamendi rahvusvahelise kaubanduse prioriteetide elluviimise nimel, oleksin valmis tegema seda tööd kogu koosseisuperioodi. suur tänu, meil on kirjalik deklaratsioon, et kandidaat on nõus kas on veel kandidaate? veel kord seaksin ID fraktsiooni nimel üles Maximilian Kra. kas on veel kandidaate? kui mitte, härra Kra, kas te olete nõus kandideerima, jah? sellisel juhul protseduur on sama, mis eelmisel korral. ma pakun välja, et me jääksime samade värvide juurde, ehk siis roheline värv Rahvapartei kandidaadile ja punane värv härra Krale ja valge on erapooletu. sellega avan hääletuse hääletus on lõppenud ja Rahvapartei kandidaat valiti, edastame talle õnnesoovid ja läheme edasi neljanda aseesimehe valimise juurde. ja minu küsimus jällegi on, kas teil on kandidaate neljanda aseesimehe kohale, palun jah, mul on hea meel üles seada proua Marie-Pierre Vedren, ta on Prantsusmaalt, ta on kolmkümmend kuus aastat vana ja tal on magistrika WTO äh, õiguses, tal on põhjalikud teadmised Euroopa Liidu õiguse ja rahvusvahelise kaubanduse vahel ja ta oli Rennes Bretagne'is neli aastat Euroopa Liidu maja direktor ta oli pidevalt kontaktis Euroopa Liidu institutsioonidega ja ta suhtles pidevalt nendega ka äh, rahvusvahelise kaubanduse teemadel, näiteks äh, USA kaubandusleppe ja CETA-ga seoses. nii, siis sean üles äh, Marie-Pierre Vedreni. suur tänu, kas on veel kandidaate neljanda aseesimehe kohale? tundub, et mitte. sellisel juhul ma küsin meie ainsalt kandidaadilt, kas ta on nõus kandideerima. Äh, härra esimees, kallid kolleegid, mul on väga suur au äh, vastu võtta see kandideerimisettepanek. suurepärane ja meil on üks kandidaat, nii et me saame ta ametisse valida ühise heakskiitmise teel. palju õnne ja soovin kõigile häid töösuhteid siin meie suurepärase komisjoni juhatuses. ja siis lähme päevakorrapunkti kuus juurde. This is uh, chair's announcement. esimehe teadaanded. kõigepealt ettepanek uh, komisjoni koosolekute kohta kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal Te olete saanud ettepaneku kalendri kohta, see on teil kaustades. pean tegema lihtsalt ühe lisamärkuse. nimelt on tehtud taotlus mitmelt fraktsioonilt, et meil peaks olema lisakoosolek kahekümne kolmandal juulil ning koordinaatorid äh, väga kiiresti kirjaliku menetlusega teevad selle taotluse, te teate, siis, et äh, meil on üks lisakoosolek, mille põhiliseks eesmärgiks oleks siis äh, komisjoniga rääkida Mercosuri küsimustest. nii et äh, kinnitaksime siis kalendri koos selle lisakoosolekuga kahekümne kolmandal juulil. kas keegi on sellele ettepanekule vastu? härra Hansen jah, suur tänu, Bernd. kõigepealt palju õnne sulle äh, esimeheks valimise puhul ja palju õnne ka aseesimeestele. me oleme juba minevikus väga tihedat koostööd teinud ja ootan põnevusega juba seda konstruktiivse dialoogi jätkamist ja koostöö jätkumist tulevikus ja ma tõesti loodan, et saame seda tööd jätkata. ja sul on ka kohustus selle komisjoni äh, Äh, mitmekesisust väljaspool äh, esindada, nii et sulle veel kord aitäh. teiseks, äh, päevakord. nägin, et meie koosolekud algavad pool kolm. ma tahaksin teada, kas see on tõesti vajalik, sellepärast et me tahaksime siiski pigem viisteist null null alustada nagu tavaliselt, see on muudatus, mis tehti enne valimisi, sest meil oli väga palju küsimusi, mis vajasid läbivaatamist ja siis, mis puudutab Mercosuri, siis mul on väga hea meel, et sa selle ettepaneku tegid, aga äkki me saaksime juba täna otsustada, sellepärast et koordinaatorid on kohal ja nad peaks olema ka sellega nõus, nii et siis me võiksime kahekümne kolmandal juba rääkida Mercosurist, see oleks ka lisa koosolek, sest tegelikult alguses oli meil see koosolek ette nähtud sellel päeval, nii et lihtsalt jääksime selle vana kalendri juurde. ja kui teised koordinaatorid on nõus, siis me saaksime kiiresti selle otsuse täna vastu võtta ja informeerida komisjoni, sest ka nende tegevuskava on väga tihe. aitäh. Äh, proua von Bremp, palun. aitäh ka minu poolt kõigepealt palju õnne Bernd Lange, palju õnne ka kõikidele aseesimeestele. ma olen uus liige siin komisjonis, aga viimased viis aastat nägin, kuidas Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon oli väga edukas komisjon, nii et ma ootan seda avatud koostööd ja koordineerimistööd, mille poolest see komisjon on tuntud nüüd päevakord. toetan esimehe ettepanekud kirjaliku menetluse kohta, siin on väga palju uusi liikmeid, nagu juba ka mainiti. minu fraktsioonist on ka palju uusi liikmeid, nii et meil on vaja konsulteerida äh, meie kohtumiste kava, nii et me toetaksime pigem kirjalikku menetlust. aitäh. aitäh ja kõigepealt palju õnne esimehele ja aseesimeestele ja me ootame juba koostööd ja tulevast tööd. minu arvates on väga hea mõte, et meil kahekümne kolmandal juulil oleks koosolek, paljud meist on uued ja me tahaksime tõesti saada kogu infot, mis võimalik veel enne suvepuhkust. ja ma tean, et volinik Malmström on vägagi huvitatud sellest küsimusest ja ta kindlasti nõustub meie äh, kutsega, nii et tõesti väga hea oleks, kui meil kahekümne kolmandal juulil toimuks koosolek kes on roheliste koordinaator? Heidi Haudala. jah, äh, aitäh ja palju õnne ka esimehele ja aseesimeestele. oleme nõus teie ettepanekuga kirjaliku menetluse osas, aitäh ja. ETSR fraktsioon. aitäh. ma jätkaksin oma emakeeles. kõigepealt palju õnne teile ja aseesimeestele ja ootame viljakat koostööd. mis puudutab äh, tegevuskava, siis äh, meie oleme kolleeg Pei ettepanekuga nõus. Äh, see, et meil kahekümne kolmandal juulil toimuks koosolek, on väga tähtis, sellepärast et tegemist on üliolulise küsimusega. ja, ich gratuliere Ihnen nicht ich.... mina ei õnnitle, mina leian, et see komisjoni juhtkond ei esinda seda mitmekesisust, mida kodukord nõuab ja ma arvan, et Rahvaparteil peaks olema häbi, et nad meile vastaskandidaadi püstitasid. see kuue. kuue fraktsioon. Monsieur le Président Lange, félicitations. esimees Lange, soovin teile õnne teie valimise puhul. meil ei ole veel koordinaator paigas aga väga keeruline see määramine ei ole. väga tore on siin näha vanu kolleege, tore on kohtuda uutega. kui tuleb kahekümne kolmandal koosolek, ei ole meil mingeid vastuväiteid ja Mercosuri üle arutada, selle vastu meil ka midagi ei ole. tegemist on olulise teemaga, meil on mitmeid mõtteid sellega seoses. kahekümne kolmandal juulil muide, on veel Vietnami küsimus ka, mida tuleb arutada, seal on ka vaja ratifitseerida enne aasta lõppu lepe. So the coordinators are split. nii et koordinaatorid on lõhestunud. nii et seepärast pakkusingi välja kirjaliku menetluse. Well, um, unless I counted uh, wrongly, but I think võib-olla ma lugesin valesti siin kokku, aga Renew, ECR ja Rahvapartei fraktsioon on nõus ja teised ei maininud, millist menetlust nad eelistaksid, nii et mulle tundub, et enamus on meie poole peal. Siamo favorevoli per inizio il 23 del trattato sul... jah, meil on väga hea meel koosoleku üle kahekümne kolmandal juulil Mercosuri üle. nüüd on selge, nii et enamus toetab et seda, et meil kahekümne kolmandal juulil toimuks koosolek. ma loodan, et kõik fraktsioonid, keda, kes ei toetanud, on nüüd veendunud, et et see on siiski hea ja et saadikud ka kohale tulevad. tõesti väga tähtis oleks, et rahvasaadikud sellel koosolekul kohal oleks siis härra Hansen tegi ka teise ettepaneku alustada koosolekuid pärastlõunal mitte neliteist kolmkümmend, vaid viisteist null null. mina arvan, et äh, ettepanek on õigustatud, sellepärast et me eelmise ametiperioodi lõpus muutsime koosolekute algusaegu, sest meil oli väga palju tööd ja nüüd alguses meil nii palju tööd pole nii et kui kõik on nõus, siis pärastlõunal alustame oma koosolekutega kell kolm, selleks et teil oleks natukene pikem lõunapaus. hästi. selle kahe lisandusega on veel märkusi meie koosolekute kava kohta kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta teisel poolel. ei sellega on meie koosolekute kalender kinnitatud. teine teadaanne kõikidele uutele komisjoni liikmetele on tervituspakett, äh, materjal otsuste tegemise kohta, otsuste kohta üleüldiselt ja töökohta selles komisjonis. ja oma postkastidest kolmandalt korruselt leiate siis selle paketi. ja siis on meil vaja võtta vastu otsus äh, koordinaatorite pädevuste delegeerimise kohta. Te teate, et kodukorra artikkel kakssada neliteist lõige kaks ütleb, et koordinaatorid peaksid otsused et, ja oma töö ette valmistama ja et komisjon delegeerib need ülesanded äh, koordinaatoritele. praktilistest kogemustest sellest komisjonist ma teeksin ettepaneku, et äh, koordinaatorid parlamentele delegeeritakse õigused kõik otsused vastu võtta, välja arvatud siis raportite, arvamuste ja muudatusettepanekute ning resolutsiooni ettepanekute ja suuliste küsimuste vastuvõtmine. Neid peaks siiski hääletama komisjonis. kas teil on kommentaare selle delegeerimise kohta? kui vastuväiteid pole, võime siis äh, delegeeri-, kinnitada pädevuste delegeerimise koordinaatoritele, me saame hakata ette valmistama tööd, meil on väga palju menetluslikke otsuseid vaja vastu võtta. nii et koordinaatorite kohtumine toimub järgmisel neljapäeval, neljapäeva hommikul siis Strasbourgis muide, kõik ei ole alla kirjutanud ka kohaloleku nimekirjale. nii et palun kirjutage sellele alla. selleks, et te olete kinnitanud oma tänast kohalolekut siin ja veel ei ole mul siin päevakorras punkti muud küsimused. punkt kuus A, muud küsimused. on veel küsimusi, mida tõstatada? ei ole. seega punkt seitse, järgmine koosolek toimub kahekümne kolmandal juulil. aitäh ja kõike head! Nine o'clock. Nine o'clock.